Quelques informations pour ceux qui souhaitent les entendre. mõned informatsioonid neile, keda see huvitab. vastavalt äh, lõikele kolm äh, on õiguskomisjon oma kahekümne kuuenda märtsi kohtumisel äh, üheshäälselt äh, kinnitanud Petri Sarvamaa mandaadi ja Rebecca Taylori mandaadi kaheksandast märtsist kaks tuhat kaksteist alates. ma teen ettepaneku need mandaadid äh, kinnitada, keegi midagi öelda ei taha, seega ongi nad kinnitatud. ühtlasi on minuni jõudnud Rahvaparteilt, sotsialistidelt, ALDE-lt äh, ja mitteühinenutelt ettepanekud komisjonide ja delegatsioonide liikmete kohta kontrollikomisjon härra Havel, kes asendab härra Andrea Cosolino, petitsioonide komisjonis Rebecca Taylor ei ole enam seal äh, täisliige nüüd ähm, Kasahstani